lugupeetud daamid ja härrad, nõukogu ülemkogu äh, koosolekul, mis puudutas äh, Euroopa Komisjoni presidendikandidaati valimist, äh, viis läbi hääletuse esimese, esimest korda ning Euroopa Parlamendi kaasabil ähm, valiti siis härra Juncker äh, Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks, härra Juncker, ma tervitan teid Euroopa Parlamendis, te saate nüüd võimaluse pidada oma kõne parlamendi ees ja annan teile nüüd selleks sõna ja tervitan teid Euroopa Parlamendis, kus te ei ole mitte Äh, uus inimene, vaid te olete siin täitnud erineva, äh, olete siin olnud erinevates, erinevate ametikohtade esindajana. õnnitan teile, teid äh, presidendikandidaadiks nimetamise puhul ja annan teile sõna. tere, härra president, president, daamid ja härrad. kahekümne viiendal mail Äh, ütlesid Euroopa kodanikud, mida nad arvavad Euroopa asjadest. Nad saatsid meile väga selge sõnumi, äh, mis oli ka pisut vastuoluline. täna ja tulevastel aastatel peame me sellele sõnumile reageerima. me peame vastama nende ootustele, nende muredele, nende lootustele ja nende unistustele selle pär-, sest et Euroopa on koht, kus tuleb unistada. ja just nimelt siin Euroopa Parlamendis, Euroopa demokraatia asukohas tahaksin teile tutvustada neid peamisi suuniseid, mis on järgmise Euroopa Komisjoni tegevuse aluseks ja ma räägin tõesti üldistest suunistest, eh, esialgsetest suunistest Äh, mille te saate ka kirjalikult kõigis ametlikes keeltes, sellepärast et äh, kõik keeled on ühteviisi olulised. ning ma tahaksin tänada tõlkijaid, kes äh, veetsid unetu öö selleks, et seda teksti tõlkida täna hommikuks, sest nad said selle eile õhtul. tegemist on siis komisjoni üksikasjaliku tööprogrammi esitame siis, kui volinike kolleegium on juba koos ja te olete selle heaks kiitnud Äh, parlament alustab parajasti oma mandaati ning äh, see on parlament, mis erineb oma eelkäijatest. Teie olete esimene parlament, kes tõepoolest äh, saab valida selle sõna igas tähenduses Euroopa Komisjoni presidendi. Te annate meile uut lootust. valimiste eelõhtul rõhu-, nõudsite te et äärmiselt oluline on äh, arvestada kandidaadi määramisel valimistulemustega ning seda tehes andsite te tõelise suuna ja tõelise tähtsuse Äh, Euroopa demokraatiale ja poliitikale, pidades siis kirjas Lissab-, äh, Lissaboni lepingu artikleid. ilma teie toetuseta, ilma teie nõudmisteta ei oleks neid Lissaboni lepingu sätteid rakendatud, need oleks igavesti ainult paberile jäänud. Te kaitsid, kaitsesite demokraatia põhimõtet ning te tegite seda täiesti õigesti. parlament kes nõuab demokraatlike põhimõtete eh, järgimist, teeb õilsat tööd. ja see on eh, lootustandev tahaksin avaldada eh, lugupidamist ka kõigile teistele erakondade esinumbritele, kes andsid oma panuse selleks, et meie demokraatlikud arutelud valimiskampaania käigus oled, elavad. mina võitsin valimised ja äh, kui äh, neist oleks võitnud keegi teine, siis mina oleksin esimene, kes oleks palunud, et see kodana ta äh, kandidaadiks seab. parlament ja komisjon on mõlemad ühenduse institutsioonid ning on täiesti normaalne, et parlamendi president ühelt poolt ja komisjoni president teiselt poolt, et parlament ja komisjon on töistes suhetes ning äh, heades suhetes. meie äh, tegutseme Euroopa äh, Liidu nimel, me ei tegutse nõukogu vastu. Euroopa ei saa tegutseda liikmesriikide vastu me eh, ei ole midagi eh, juhuslikku eh, ajaloo jooksul juhuslikku tekkinud, meil on pikk ajalugu ning mina sooviksin, et meie tegutseksime ühiselt. ülemkogu pakub välja presidendikandidaadi ja mina tahaksin öelda, et minu eesmärk ei ole saada nõukogu peasekretäriks Äh, komisjon äh, koosneb äh, inimestest, kes peavad ellu viima poliitikat, see on poliitiline institutsioon, ma ütleksin isegi, et väga poliitiline institutsioon, komisjoni koosseis peab peegeldama ideede pluralismi ning ma sooviksin, et ülemkogu kui äh, äh, hakkab paika panema teisi kõrgeid äh, esindajaid, lähtuks samadest põhimõtetest. komisjoni presidendi valite ametisse teie. seda ülesannet pole jäetud mitte kellelegi teisele see on parlame-, Euroopa Parlamendi ülesanne. mina olen valmis Äh, igatahes äh, ametist kõrvaldama iga voliniku, kes on jäänud ilma teie usaldustest. mina äh, tahaksin esitada selliseid õigusloome ettepanekuid, mida teie soovite ning küsimuste esitamise õigus on ka midagi sellist, mida ei tohi kindlasti ära kaotada, see peab jääma alles samasugusel kujul, nagu ta praegu on. mina nõuan volinikelt, et nad oleksid sagedamini Äh, kohal olulistel kohtumistel ning äh, ja palun ka nõukogul sedasama teha. ma hoolitseksin selle eest, et äh, lobistide register oleks avalik ja kohustuslik. ma sooviksin, et inimesed teaksid, kes on kellega rääkinud ning ma sooviksin, et teised institutsioonid käituksid samamoodi. ma hoolitseksin selle eest, et hoolitseksin selle eest, et menetluse reeglid, äh, mis puudutavad äh, erinevaid lubasid, vaadatakse uuesti läbi, ma ei taha, et komisjon saaks otsustada äh, ise, mida teha GMO-de osas. daamid ja härrad, me Äh, peame äh, äh, loobuma oma lõhkheli, lahkhelidest, meil on vaja vertikaalseid arutelusid olulistes küsimustes, meil on vaja ambitsioone, meil on vaja olla pragmaatilised, me peaksime keskenduma konkreetsete asjade ellurakendamisele, sellele, millest saavad kasu kõik eurooplased ärgem unusta, ärgem keskendugem liigselt institutsioonide vahelistele vaidlustele, need äh, eema-, kaugendavad meid kodanikest ning ja ma paluksin, et valitsused äh, ei kritiseeriks äh, nii sageli neid otsuseid, mida siin Brüsselis langetatakse Äh, kui te ütlete jaa Brüsselis, siis äh, ärge rääkige midagi vastupidist mujal. Äh, kui toimub ülemkogu, kui toimub nõukogu, siis ei ole kohane öelda, et teie võitsite ja teised kaotasid. Euroopas me võidame koos ja ühiselt me ka kaotame Euroopa on muutunud arusaamatuks, sellepärast et äh, väga tihti me käitume karikatuurselt, äh, me äh, toidame riiklikku natsionalismi, Euroopas me peaksime aga tegutsema kollektiivselt ja ühenduse meetodist silmas pidades. Ehm, selline meetod eh, on tõhus, see on palju usaldusväärsem kui valitsustevaheline meetod. daamid ja härrad, meil on vaja rohkem tähelepanu pöörata ühenduse meetodile. jah, härra president, ma nüüd kasutan maailmameistrite keelt jah, härra president, Euroopa on kaotanud oma usaldusväärsuse. lõhe Euroopa Liidu ja kodanike vahel on kasvamas. ainult äh, täiesti pimedad ja täiesti kurdid ei näe ega kuule seda. Euroopa Liit äh, väga tihti äh, Eh, ei suuda selgitada ennast eh, tege,, eh, enda tegevust ja meil on tõesti vaja hoolitseda selle eest, et me paremini selgitaks, mida Euroopa teeb. Euroopa vajab suurt reformitegevuskava, mis hõlmaks kõiki. Status quo e-, ei, ei ole, ei hõlma kõike, me pea, me peame minema palju kaugemale. inimesed väga tihti kardavad reforme, nad äh, reformid on nende jaoks ohustavad ja riskantsed, aga kes riski ei võta, võtab veel suurema riski. me peame riske võtma selleks, et äh, teha Euroopat konkurentsivõimelisemaks. me Euroopa Liit on äh, kaotanud äh, rahvusvahelises konkurentsivõimes, me oleme langenud tagasi, kuna me oleme jäänud seisma, aga me peame Äh, edasi liikuma. konkurentsivõime tihti vahet, äh, segatakse ära äh, ühekülgse tegevusega, mis tähendab lihtsalt sotsiaalmeetmete vähendamist, aga nii me ei saavuta midagi, meil on vaja laiaulatuslikku kontseptsiooni. ja Euroopa Liidus tuleb teha koht, kus oleks hea tegus, tegutseda nii tavainimestel kui investoritel ja öö, äh, oluline on ka põhimõte, äh, mida tuleb ikka ja jälle meelde tuletada, et majandus peab teenima inimesi, mitte vastupidi. majandus peab teenima inimeste huve. see tähendab seda, et siseturu reeglid ei ole olulisemad kui sotsiaalsed miinimumstandardid. ka sotsiaalvaldkonnal peab olema oma koht Euroopas, seda tuleb säilitada. ma olen sotsiaalse turumajanduse veendunud pooldaja. Ludwig Erhard ütles, et Äh, jõukus peab olema tagatud kõigile. jõukus peab olema tagatud kõigile, mitte ainult äh, vähestele, see peab olema meie sotsiaalpoliitika põhimõte. kriisi puhul öeldakse tihti, et sotsiaalne maja, maja, turumajandus on läbi kukkunud. ei, mitte sotsiaalne maja, turumajandus ei ole läbi kukkunud, vaid need, kes äh, on rikkunud sotsiaalse majanduse põhimõtteid ja äh, Äh, huvitunud ainult raha teenimisest. sotsiaalne turumajandus toimib ainult siis, kui toimib sotsiaalne dialoog. sotsiaalne dialoog äh, on kannatanud kriisiaastatel. see tuleb taastada nii äh, siseriiklikul tasandil kui Euroopa Liidu tasandil. ma tahaksin olla sotsiaalse dialoogi president selleks, et tagada ähm, tõhus majanduskeskkond, on vaja ähm, majanduskasvu. ei äh, tohi tagada äh, majanduskasvu võlgade võtmise kaudu, mis äh, on libe tee. meil on vaja jätkusuutlikku majanduskasvu aastakümneteks. meil on vaja ambitsioonikat majanduskasvu ja tööhõive ja mm, tegevuskava. kuidas me seda saame? me saavutame seda nii, kui me inimesed paneme tagasi oma eh, huvide keskmesse. Eh, majanduskasvu pakett, investeerimisprogrammid omavad ainult ühte eesmärki, panna inimesed tagasi eh, ühiskonna keskmesse. Euroopa Liidu piiridel on tekkimas kahekümne üheksas riik, kus elavad need, kellel ei ole tööd. riik kus äh, elavad noored töötud, riik, kus äh, elavad äh, need, kes on ühiskonnast välja tõugatud ja mulle meeldiks, kui sellest kahekümne üheksandast liikmesriigist saaks jälle normaalne liikmesriik ning sellepärast teen ma ettepaneku, et meil oleks ambitsioonikas investeerimistegevuskava. veebruariks kaks tuhat viisteist tahaksin ma selle ambitsioonika majanduskasvu investeeringu ja konkurentsivõime ja tööhõive paketi äh, teile esitada. mulle meeldiks, kui me järgneval kolmel aastal investeeriks kolmsada miljardit eurot äh, nii avaliku kui erasektori raha. seda me teeme ja ma oleksin väga tänulik, kui parlament mind sellel teel toetaks. me saame seda teha nii, et me kasutame sihipäraselt äh, struktuurifonde, olemasolevaid struktuurifonde ja et me kasutame sihtotstarbeliselt äh, Euroopa Investeerimispanga olemasolevaid vahendeid meil on vaja investeeringuid infrastruktuuri projektidesse, meil on vaja koordineeritud investeeringuid äh, näiteks ka lairibaühendustesse, energiavõrgustikesse, meil on vaja investeerida äh, transpordi infrastruktuuri ja tööstuskeskustesse. meil on vaja Euroopas tagada reindustrialiseerimine, meil on vaja investeeringuid ka tööstusesse, meil on vaja investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, uuenevatesse energiaallikatesse, uuenevad energiaallikad ei ole valdkond, kus tegelevad lihtsalt inimesed, kes äh, huvitavad ainult e, ökoloog-, eh, keskkonnaküsimustest, vaid ene-, uuenevad energiaallikad on eelduseks, et Euroopa Liidul oleks võrreldes teiste mm, piirkondadega äh, äh, atraktiivne majanduskeskkond. rohkem investeeriv Euroopa on Euroopa, kus on rohkem jõukust, kus on rohkem töökohti. investeeringud on töötute parimaks liitlaseks. ja me peame paralleelselt sellega laiendama noorte garantiid. mulle meeldiks, kui me suurendaks järk-järguliselt vanusepiiri kahekümne viiest kahekümne, kolmekümne aastani. investeeringuid saab ainult siis kujundada sihtotstarbeliseks, kui me liigume edasi bürokraatia vähendamise alal, eriti mis puudutab äh, väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. väiksed ja keskmise suurusega ettevõtjad ei ole suurkapitalistid, nad teevad rasket tööd ja loovad töökohti. me peame rohkem tegema väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks, eelkõige kasutades äh, just nimelt äh, seda teed, et me vähendame bürokraatlikku koormust, vähendame kõikvõimalikke bürokraatlikke liialdusi. me peame tõsiselt võtma subsidiaarsuspõhimõtet alates Maastrichti lepingust räägime me subsidiaarsuspõhimõtte rakendamisest, aga me ei ole piisavalt ära teinud. me räägime järjest rohkem nendest pingutustest, mida me teeme selleks, et bürokraatia vähendamise teel edasi liikuda ja hoolitseda selle eest, et Euroopa Liit, Euroopa Komisjon Ehm, selle asemel, et äh, reguleerida kõikvõimalikke pisiasju, tegeleks äh, tõesti suurte Euroopa probleemidega. mitte iga probleem, mis Euroopas olemas on, ei äh, tohi olla pro mm, probleem, millega tegeleb Euroopa Liit. meie peame tegelema suurte asjadega. kõik see, lugupeetud president, kõik see, lugupeetud president, tuleb ähm, ellu viia nii, et see oleks kooskõlas stabiilsuspaktiga. me ei muuda stabiilsuse kasvupakti põhijooni. Euroopa Ülemkogu on selle nii paika pannud ja mina järgin seda ettekirjutust järgnevatel aastatel. stabiilsust lubati, kui äh, võeti kasutusele euro. stabiilsus ei ole mitte ainult käsk, mida tuleb Äh, järgida siis, kui euroga ühinetakse, vaid see peab olema äh, asi, mida kogu aeg järgitakse. Euroopa ei tohi oma lubadusi murda ja mina neid ei murra. aga Euroopa Ülemkogu õigesti ütles, et äh, need paindlikkusvõimalused, mis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal reformitud paktis on, tuleb ära kasutada selleks, et äh, stabiilsuse kasvu pakti äh, kasvumõõdet äh, paremini välja arendada, seda me oleme minevikus ka teinud ja tulevikus üritame seda teha veelgi rohkem. ja mulle tundub, et see, mida me viimastel aastatel oleme tegema hakanud, mida me oleme algatanud, seda ei tohi alahinnata ma olin eurorühma juht. ja mul on väga hea meel, et ma seda enam ei ole. sest see ei ole tõesti asi, mis oleks äh, väga lõbus. Äh, ma ei tea, kas see ametikoht, äh, millele ma täna kandideerin, on meeldivam, seda ma ei tea aga see eurokriis, mis tegelikult ei olnud eurokriis, selle ajal me pidime parandama lendavat lennukit lennu ajal. see ei olnud lihtne. see ei vastanud kõigile nõuetele, mida esitatakse poliitilisele esteetikale ja riigi juhtimise kunstile, aga meil õnnestus säilitada Eurotsoon tervikuna. veidi rohkem kui üks aasta tagasi äh, kõikvõimaliku päritolu spekulantid äh, ja paljud äh, teised äh, vedasid kihla, et Eurotsoon äh, laguneb, aga seda ei juhtunud. paljudes, paljudel börsidel veeti kihla, et Eurotsoonist lahkub Kreeka. ma tegin kõik, mis võimalik ja ma olen uhke selle, et Kreeka on endiselt Eurotsooni liige aga härra president, me tegime ka vigu. põleva lennuki remontimine lennu ajal ei ole lihtne. ja aeg-ajalt äh, saavad ka sõrmed kõrvetada. mulle meeldiks, äh, kui tulevikus, kui vaja on äh, kohanemisprogramme, kui vaja on erinevaid programme kohandada, siis mulle meeldiks, et eelnevalt viidaks läbi väga äh, üksikasjalik äh, sotsiaaluuring. ma tahaks teada, kuidas äh, erinevad kohanemisprogrammid mõjutavad inimeste elu ja tulevikus ei tule kohanemisprogramme, mille puhul ei oleks uuritud nende mõju inimeste elule ja mulle meeldiks ka see, kui me iga kord, kui on vaja kohanemisprogramm äh, läbi viia, e, et me koostaks ka varuplaani, et äh, kui makromajanduslikud äh, prognoosid ei täitu, kui majanduskasv jääb prognoositavast alla, siis meil on vaja mingit äh, teistsugust äh, tegevuskava järgida, nii et seepärast toetan ma erinevate varuplaanide koostamist. see ei tundu teid veenvat? mulle meeldiks, kui me mõtleks järgi troika instrumendi üle. parlament äh, on näidanud, et troika praegusel kujul ei ole piisavalt demokraatlik troika ei ole demokraatlik ja seal puudub, sellel puudub ka parlamentaarne mõõde. me peame troikat muutma, selle muutma demokraatlikumaks, parlamentaarsemaks, poliitilisemaks ja me teeme seda. president. president, me ei saa kulutada raha, mida meil ei ole. ning me peame võlad ja puudujäägid asendama ideedega, need ideed on meil olemas. me peame paremini ära kasutama neid võimalusi, mida võimaldab di digitaalne tehnoloogia, digitaalsel tehnoloogial ei ole piire. me peame äh, riiklik kelle monopolide telekommunikatsiooni vallas lõpu tegema, me peame tegelema autoriõigusega, äh, intellektuaalse omandikaitse õigusega, me peame pöörama rohkem tähelepanu raadiospektri poliitikale, meil on äh, vaja kõrvaldada kõik sellised tõkked majanduskasvu teel. rändlustasud Euroopas peavad kaduma ja nad kaovad. edukas edukad saame olla siis, kui viime ellu tõelise digitaalse turu ja niimoodi saame luua kahesaja viiekümne miljardi eest täiendavat sissetulekut. nagu sageli on öeldud, just nimelt Ukraina kriisi ajal, meil on vaja äh, tõhusat energialiitu ja meil on vaja ka tulevikku vaatavat kliimamuutuste poliitikat. me peame ümber korraldama oma energiapoliitika. meil on vaja uut Euroopa Energialiitu, me peame ühendama eh, erinevad ressursid ning eh, parandama ühendusi liikmesriikide vahel ja tugevdama oma läbirääkimiste positsiooni kolmandate riikide suhtes. me peame mitmekesistama oma energiavarustusallikaid ning eh, vähendama mõnede oma liikmesriikide suurt energiasõltuvust ainult ühest riigist. ma leian, et Euroopa Energialiit äh, saab äh, maailmareenil esinumbriks taastuvenergia vallas. me peame oluliselt parandama ka energiatõhusust, peame minema kaugemale kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidest, me peaksime kehtestama siis kolmekümneprotsendise siduva energiatõhususe eesmärgi, kui me tahame äh, vaadata tulevikku ja kui me tahame, et meid võetakse tõsiselt meie peame olema liidriks kliimamuutuste poliitika vallas ja kui me tõhusamalt energiat ei kasuta, siis me seda eesmärki ei saavuta. siseturg tuleb lõplikult välja kujundada. kui meil see õnnestub, siis äh, saame veel täiendavat äh, tulu kakssada viiskümmend miljardit, seega me peame seda tegema, me peame öö, äh, uut pangandusreeglite juurde looma ka kapitaliturgude liigu, liidu, me peame parandama oma majanduse rahastamist, me peame kapitaliturge integreerima ja edasi arendama Äh, niimoodi väheneks äh, raha hankimise kulud just nimelt VKE-dele. töötajate vaba liikumine on alati olnud üks siseturu alustaladest, mina kaitsen seda põhimõtet vaba liikumine on võimalus, see ei ole oht. reegleid ei muudeta liikmesriikide ametiasutuste ülesanne on võidelda äh, reeglite rikkumisega. mina alustan töötajate lähetamise direktiivi äh, eesmärgipärast läbivaatamist ja samuti vaatame läbi selle rakendamise, meil on vaja võidelda sotsiaalse dumpinguga ja seda me ka teeme. samuti võitlen maksudest kõrvalehoidumise ja maksupettusega, mina olen selle poolt, et Euroopa Liidu tasandil äh, Eh, kehtestatakse ettevõtete ühtne ühine tulumaksubaas, samuti võetakse vastu finantstehingute maks, me peame võitlema rahapesuga ja seda me ka teeme. Eh, mis puudutab Majandus- ja Rahandusliitu, siis eh, tahaksin juhtida teie tähelepanu sellele, et kriis ei ole veel läbi. kriis pole läbi kriis ei ole läbi sellepärast et eh, on ligemale viiskümmend eh, miljonit inimest, eh, kes on töötud. kriis on läbi siis, kui tööhõive on taastunud. selleks, et seda saavutada, tuleb meil paremini koordineerida oma majanduspoliitikat. me peame looma majanduse juhtimissüsteemi. see peab olema ühtne ja seda me ka teeme. me peame olema nõudlikud äh, selles osas, mis puudutab struktuurseid reforme, äh, mis keskpikas perspektiivis aitavad kaasa Euroopa majanduse kasvule. kui liikmesriigid äh, teevad jõupingutusi, siis me peaksime pöörama rohkem tähelepanu ka nendele finantsinstitutsioonidele, mis selle protsessiga seotud on ja selles kontekstis tuleks äh, mõelda ka euroala oma eelarvele. me ei saa äh, käituda olukorra, lubada olukorda, kus äh, üks valuuta on tugevam kui teised, nii et, et mina leian, et majandus ja rahandusliit ja euro peab kõnelema ühel häälel kogu maa, kogu maailmas Äh, mis puudutab Bretton Woodsi, siis ma olen, äh, tahaksin rääkida ka USA-ga sõlmitavast vabakaubanduslepingust. mina olen selle lepingu sõlmimise poolt, ma usun, et äh, kaks kõige suuremat majandusruumi, kaks kõige suuremat planeedi demokraatiat peaksid ühendama jõud eh, nii Euroopa kui Ameerika huvides aga eh, lepingut ei eh, saa sõlmida ükskõik millise hinnaga me ei saa loobuda oma normidest näiteks tervisekaitse vallas, me ei saa loobuda oma normidest sotsiaalvallas, me ei saa no loobuda oma nõudmistest eh, andmekaitse vallas, ma ei soovi, et andmekaitse Äh, jääks välja ameeriklastega peetavatest läbirääkimistest, ma ei soovi mingeid paralleelseid jurisdiktsioone ja saladusi, me soovime, et Ameerikas ja Euroopas kehtiksid samad reeglid. et peetaks kinni seadustest ja hoolitsetaks selle eest, et et need läbirääkimised toimuksid maksimaalselt läbipaistvalt. kui meie ei avalikusta olulisi dokumente, ma ei räägi siin dokumentidest, mis puudustavad läbirääkimiste strateegiat, aga teist dokumente, siis need läbirääkimised lihtsalt kukuvad läbi. Need kukuvad läbi meie valijate silmis, need kukuvad läbi selle parlamendi silmis, liikmesriikide parlamendi silmis niisiis äh, olgem läbipaistvamad, äh, sellepärast et äh, meil ei ole mitte midagi varjata, ärgem jätkem muljet, et meil on midagi varjata, me peame tegema kõik dokumendid avalikuks. Euroopa Liit on väärtustepõhine liit. meie oleme usaldusväärsed ülejäänud maailma silmis, siis kui me äh, ka siin Euroopa Liidu sees võtame oma väärtusi tõsiselt. ma nimetaksin ametisse voliniku, kes hakkab vastutama äh, põhiõiguste harta rakendamise eest ning mina sooviksin, et Euroopa Liit liituks võimalikult äh, kiiresti Euroopa inimõiguste konventsiooniga Eh, diskrimineerimise vastane direktiiv eh, on samuti asi, millega tuleb tegeleda ning ma üritan nõukogu veenda seda vastu võtma nii kiiresti kui võimalik. vähemalt oma põhisuunistesse panen selle eesmärgi kirja, mis puudutab nüüd rännet, nii seaduslikku kui ebaseaduslikku rännet, siis need on kahtlemata ka teemad, millega peaaegu iga päev meie kodanikud kokku puutuvad. meil on vaja ühist poliitikat asüüliküsimustes ning mina pakuksin välja ühise äh, asüülipoliitika. me peame äh, mõtlema ka seadusliku rände üle. me peame mõtlema seadusliku rände üle äh, Euroopas, kuidas see hakkab välja nägema järgmise viiekümne aasta jooksul, me peame käituma sama hästi nagu USA, Kanada või Austraalia me suudame seda teha. ma ütlesin, et äh, tuleb selliseid meeleliigutuse hetke ja äh, praegu on üks selline hetk. liiga palju inimesi äh, võitlevad äh, nende inimestega, kes üritavad inimesi Euroopa Liitu sisse smuugeldada, kasutavad ära teiste õnnetust ning äh, meie peaksime hoolitsema selle eest, et äh, need inimesed ei tuleks üldse Euroopasse, me peaks hoolitsema, et nende kodus oleks asjad korras me ei tohi ka Põhja ja Lõuna Euroopa vahel teha mingeid erinevusi rändepoliitikas, ränne on kogu Euroopa probleem mis puudutab välispoliitikat, siis äh, ma ei tahaks äh, suuri sõnu teha selles vallas, aga välispoliitikat ja ühist välis- ja julgeolekupoliitikat on meil hädasti vaja. mul äh, meeldiks ja ma hoolitsen selle eest, et, et Euroopa välisministrid ei pidurdaks äh, meie välis, kõrge välispoliitilise esindaja tegevust. välispoliitika kõrge, kõrgel esindajal on väga lai tegevuskava ja teised volinikud peavad teda toetama. kaitseküsimustes ei ei ole minu jaoks äh, vaja Euroopa Kaitseliitu, mis oleks äh, NATO vastand, vaid mõlemad peavad äh, ühiselt tegutsema, aga kaitseküsimuste vallas on meil vaja tugevdatud koostööd, mis on ette nähtud Lissaboni lepingus ja meil on vaja eelkõige riigihangete vallas rohkem koostööd teha, selle asemel, et äh, me üksteisega võidu muretseks eraldi neid asju, mida meil on kõigil vaja. härra president, järgneval viiel aastal ei äh, liitu Euroopa Liiduga ükski uus liige. Äh, tänasest perspektiivist on ei ole ette näha seda, et ükski Äh, nendest kandidaatidest, kellega me läbirääkimisi peame, aastaks kaks tuhat üheksateist suudaks äh, kõiki kriteeriume äh, täita, aga läbirääkimised jätkuvad ning teised Euroopa rahvad ja riigid vajavad usa-, usutavat ausat Euroopa perspektiivi. see käib eelkõige Lääne-Balkani riikide kohta, sest see Euroopa traagiline piirkond vajab Euroopa perspektiivi ilma milleta oleks nende olukord veelgi halvem. Äh, ma tahaksin äh, kõnelda ka äh, tööstuspoliitikast, mis meil Euroopas tuleb kehtestada selleks, et suurendada tööstuse osa meie SKT-s vähemalt kahekümnele protsendile. tahaksin kõnelda üksikasjalikumalt ka Ukrainast ning eh, tahaksin tervitada Ukraina rahvast. Eh, me oleme veendunud, et nad on eurooplased, nende koht on Euroopas, oleksin samuti tahtnud, oleksin samuti tahtnud äh, rääkida teile sellest, äh, miks minu arvates on vajalik, et kõikides Euroopa riikides oleks äh, miinimumpalk ja miinimumsissetulek ja tulevikus kindlasti selles suunas ka tegutseme. oleksin, tahaksin teile ka, oleksin tahtnud teile kõnelda ka üldhuviteenustest, sellest, et avalikke teenuseid tuleb kaitsta ja need ei tohi Äh, lihtsalt kõrvale heita, ma oleksin kaitsnud neid avalikke, soovinud kaitsta neid teenuseid Euroopas. samuti oleksin, daamid ja härrad, tahtnud kõnelda Aafrikast, sellest äh, kontinendist, mis tihtipeale kannatab, on õnnetu ja mis tihtipeale unustatakse ära, ometigi on tegemist mandriga, mis on väga äh, ressursirikas, eriti inimressursirikas kõik need tragöödiad, kõik need äh, skandaalid, äh, mis Aafrikas aset leiavad, äh, seda, kuidas inimesed seal pidevalt nälga surevad, me kaotame päevas kakskümmend, viiskümmend tuhat last, kes lihtsalt surevad. Euroopa ei ole Aafrikas oma tööd lõpetanud, Euroopa vastutab selle eest, mis Aafrikas toimub jah, president, meil on vaja uut algust. me äh, peame kuulama seda, mida inimesed meile ütlesid kahekümne viiendal mail, aga praegu ei ole veel revolutsiooni aeg ja ka kontrarevolutsiooni aeg. kui me soovime, et eurooplased jällegi uuesti Euroopasse armuksid, siis äh, öelgem neile, et me oleme uhked Euroopa üle, öelgem neile, et me oleme uhked eh, paljugi üle, mida me siin aastakümnete jooksul oleme saavutanud. tihtipeale öeldakse, et eh, küsimus eh, sõja ja rahu vahel ei ole enam oluline või et, et ometigi see dialoog rahu ja sõja vahel on väga oluline, vaadake, mis toimub Euroopa Liidu äärealadel me ei saa öelda, et rahu on midagi, mis meie mandril on püsivalt tagatud olgem uhked eh, meie eelnevate põlvkondade üle, meie eh, vanaemade, vanaisade üle, kes eh, võitlesid lahinguväljadel, surid koonduslaagrites. Nemad soovisid, et mitte kunagi enam ei sooviks, tuleks sõda ja sellest on alguse saanud Euroopa Liit, kogu see poliitiline programm, mille eest meie praegu vastutame olgem uhked selle üle, et ka kaheksakümnendatel aasta, üheksakümnendatel aastatel sai alguse laienemine, et me suutsime Euroopa ajaloo ja geograafia jällegi ühendada eh, sellepärast, et pärast teist maailmasõda eh, paljudele tundus, et Euroopa jääb igaveseks lõhestatuks. meil õnnestus Euroopa ühendada Eh, Euroopa ajalugu ja geograafia on jällegi ühised ja tahaksin avaldada tunnustust eh, Ida-Euroopa ja Kesk-Euroopa eh, inimestele, kes ühel päeval otsustasid ajaloo õigetes, õigesse rööpasse pöörata. niisiis, ja lõpetagem selle, et me räägime uutest ja vanadest liikmesriikidest. Euroopa Liidus on liikmesriigid, siin ei ole ju uusi ega vanu liikmesriike ning olgem uhked selle üle, et meil on ühisraha. ühisraha ei lõhesta Euroopat, see kaitseb Euroopat, see kaitseb Euroopat, kaitseb härra president, ma olin kakskümmend aastat oma riigis rahandusminister, iga kuue kuu järel pidin ma minema Brüsselisse selleks, et osaleda Äh, rahaliidu koosolekutel äh, ja iga kuu, kuu järel ma nägin, kuivõrd äh, ohtlik on segadus rahandussfääris Euroopa majandusele. ma olen seda korduvalt kogenud, ma olen näinud, kuidas lii-, üks riik kaotab oma väär-, väärikuse, kui tema rahaasjad ei ole korras. ma olen osalenud Äh, üsna suure kibedustundega äh, sellistel kohtumistel, ma olen näinud kohutavaid pilte Äh, nendest, äh, kes oleksid pidanud äh, oma rahaasjad korda tegema, aga ei tahtnud seda teha, sellepärast et nad kartsid, mis juhtub rahaturgudel. nii et, et väga oluline on, et me rahaasjad korda saame, näiteks kui Ukraina sündmuste ajal, kui majandus- ja rahanduskriisi ajal Euroopa ei oleks olnud oma ülesannete kõrgusel, kui meil ei oleks olnud oma ühisraha, siis eh, Euroopas praegu oleks tõesti suur rahasõda eh, Saksamaa, Prantsusmaa vastu, Hispaania, Itaalia vastu, kõik kõigi vastu. Euroopa, eh, euro distsiplineerib meid. selle tulemusena on meil siin rahandusasjades kord ja see kaitseb meid, euro kaitseb Euroopat ja Kreeka, härra president. Kreeka ei soovinud rahaliidust lahkuda, ta ei soovinud euroalast lahkuda. ja kuidas on lugu Suurbritanniaga? mina kaitsen ühisraha sellepärast, et ühisraha kaitseb Euroopat, Euroopa majandust ja Euroopa kodanikke Monsieur, monsieur president, si nous n'avons härra president, kui me ei teinud, oleks teinud seda, mida me aastakümneid oleme teinud, kui me ei oleks Euroopast teinud rahumandrit, Äh, kui meil ei oleks äh, seda ajaloo ja geograafia liitu, mis äh, saabus laienemisega, kui me ei oleks loonud ühisraha, kõige suuremat maailma ühisturgu, siis kus me oleksime praegu? millises olukorras me oleksime? me oleksime nõrgad, me oleksime relvitud me oleme eh, täna võimsad tänu meie eelkäijate veendumustele ja sellele tööle, mida on tehtud. tänu kõigele sellele oleme me eh, praegu manner, eh, kus inimesed võivad elada rahus. kõneleja katkestatakse. me saame teist aru ka siis, kui te räägite vaiksemalt ei ole vaja siin kõnelejad pidevalt niimoodi katkestada. härra president, mina ei soovi Euroopat, äh, kus säilivad ajaloo piirid, ma ei soovi sellist Euroopat, äh, mis äh, Äh, lihtsalt jälgib, mida teised teevad. mina sooviksin Euroopat, kes on sündmuste keskmes, Euroopa, äh, kes võidab, Euroopat, kes äh, kaitseb, Euroopat, mis on teistele eeskujuks. ja selleks, et sellist Euroopat saavutada, on meil vaja põhimõtteid ja veendumusi, millele on aluse pannud suured eurooplased, tahaksin avaldada austust Jacques Delorsile, suurepärasele Euroopa Komisjoni presidendile. Delors on minu sõber ja minu õpetaja ja tema inspireerib mind iga päev tahaksin avaldada austust ka Francois Mitterrandile, Francois Mitterrandile, kes ütles, et natsionalism viib sõjani. Mitterrandil oli õigus. ja samuti tahaksin avaldada austust Helmut Koolile kes minu eluajal oli kõige suurem eurooplane, keda ma kunagi tundnud olen. käitugem nagu tema. ta oli kannatlik, ta oli julge, ta oli otsusekindel olgem sama julged, olgem sama otsusekindlad ja sama kannatlikud ning eh, need otsusekindlus, see julgus, otsusekindlus, eh, see saab olla meie ambitsioonide aluseks. Eh, daamid ja härrad, härra president, me saame ühiselt suuri asju teha, teha seda Euroopa heaks, Euroopa kodanike heaks, maailma heaks. tänan tähelepanu, aitäh! suur aitäh, härra Junker, teile. ja nüüd saavad sõna äh, fraktsioonide esindajad ja fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete esindaja, kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel härra Manfred Weber. lugupeetud president, härra Jean-Claude Juncker, täna on Euroopa jaoks hea päev Euroopa ja Euroopa institutsioonid on viimastel nädalatel näidanud, et me oleme tegutsemisvõimelised Äh, kodanikud äh, valisid äh, valimistel tuleviku Euroopat, nad valisid majanduskasvu Euroopa ja Euroopa Parlamendis usume meie et äh, vaatamata kriisile suudab äh, konstruktiivsete jõudude äh, liit Euroopa tulevikku luua. ja valimised on muutnud Euroopa demokraatlikumaks, tegemist on ajaloolise päevaga. esmakordselt on valijad saanud rääkida kaasa Euroopa Komisjoni juhi valimistest. tegemist on esimese mm, olulise alguspunktiga ja e, esinumbri küsimust võib e, kiita või laita, aga demokraatlikus ühiskonnas peab olema ühel meelel selles osas, et e, põhimõtteliselt on parem kodanikele enne valimist öelda, kuhu minna soovitakse, kui seda teha pärast valimisi. ja selle põhimõtte kasutuselevõtuga oleme me edasi liikunud ja väga hea on see minu arvates täna on Euroopa jaoks hea päev ja fraktsiooni esimehena saan ma loomulikult öelda ka seda, et tegemist on äh, minu partei ja minu fraktsiooni jaoks hea päevaga äh, Täna me valime Euroopa Rahvapartei kandidaati, ma tahaksin teile meelde tuletada seda, et kõik programmiriigid, äh, Iirimaa, Kreeka, Hispaania ja Portugal on riigid, kus valitseb Rahvapartei me oleme näinud sotsiaaltoetuste vähenemist, palkade vähenemist, maksude suurmist, suurenemist ja Rahvapartei on pidanud kodanikele neid negatiivseid asju seletama, me oleme kodanikelt väga palju nõudnud. kuid teisest küljest on Rahvapartei valitsused näiteks Saksamaal, Soomes või Luksemburgis ähm, pidanud selgitama päästepaktide vajalikkust eelnevate aastate rasked otsused on saanud palju kriitikat eh, paljude poolt. Eh, meie Euroopa Rahvaparteina ja ka härra Jean-Claude Juncker eh, oleme neid otsuseid kaitsnud ning inimestele rääkinud nende otsuste vajalikkusest. see ei ole olnud lihtne, kuid sellele vaatamata on Euroopa Rahvapartei taas Euroopa Parlamendis kõige tugevam fraktsioon. Jean-Claude Juncker võitis valimised, tema on õige mees õigel ajal. Jean-Claude Juncker on Euroopa Rahvapartei kandidaat, jah aga täna ähm, vajab ta äh, terve Euroopa Parlamendi toetust, me teame, et demokraatia põhimõte eeldab kompromissi. ja ka teiste Euroopa Parlamendi konstruktiivsete äh, jõudude häält tuleb ära kuulda. Äh, Jean-Claude Juncker valiti tema Rahvapartei programmi eest, kuid äh, Jean-Claude Juncker tahab konsensust siin parlamendis ja seetõttu meie Rahvapartei fraktsioonina teda ka toetame räägitud on väga palju reformidest, räägitud on muutustest ja minu arvates on ülesanded väga selgelt ära toodud, Rahvapartei jaoks on järgmised neli punkti väga olulised, meil on vaja majanduskasvu, Euroopa peab olema äh, konkurentsivõimeline, meil on vaja äh, meie manner taas äh, reindustrialiseerida, teiseks me peame stabiilsusküsimusega tegelema, me ei tohi lasta võlgadel tulevikku hävitada, kolmandaks on meil vaja rohkem austust just riiklikul tasandil, eriti just meie kolleegidega seoses äh, riiklikul tasandil, riiklikes parlamentides ja neljandaks, äh, pärast kriisi peab nüüd Euroopa oma pilgu väljaspoole pöörama, räägime me siis kas või näiteks äh, Ukrainast või äh, sisserände küsimustest, need on neli küsimust, mis on Rahvapartei jaoks väga olulised, aga Ehm, meil on eh, järgmise mm, aastate jooksul piisavalt aega sellest kõigest rääkida, ma ei hakka seda nüüd pikemalt eh, lahkama, ma tahaksin rääkida meie käitumisest Euroopaga, ehm, ma tahaksin ehm, keskenduda mõnedele Jean-Claude Junckeri mõtetele, me räägime muutustest, me peame mõistma, et väga paljud inimesed eh, meie mandril ma leiavad, et äh, need on pigem äh, midagi, mis äh, on ohustavad, meie räägime siin muutustest ja seetõttu on vaja inimesed kaasata meie kontinendi muutuste teele. ja minu jaoks on väga oluline see, et me oleksime teadlikud sellest, et meil on praegu käes ajajärg, kus toimuvad väga palju muudatusi samaaegselt ja ähm, suured muutused äh, näiteks industrialiseerimise ajajärgul äh, on äh, toonud endaga kaasa nii võitjad kui kaotajad ja täna meil on samamoodi väga palju muudatusi aset leidmas, mõelgem kas või demograafilistele muutustele, täna on viisteist protsenti ähm, meie kodanikest üle kuuekümne viie prots-, üle kuuekümne viie aasta vanad ja see tendents jätkub vananemise suunal mõelgem kas või üleilmastumisele. kallid kolleegid, heaolu jaotub ümber väga suure kiirusega ja kahekümne kuue aasta pärast tõenäoliselt äh, ei ole mitte ükski selline praegune riik enam G7 hulgas, mõelgem kas või kliimaküsimustele, mõelgem eh, digitaliseerimisküsimustele, mõelgem sellele, kuidas me sisseoste teeme, kuidas me eh, sõpradega suhtleme, kõik eh, muutub tänu digitaliseerimisele. kas meil on need arengud jätkusuutlikult kontrolli all? Eh, väga palju muudatusi leiab aset samaaegselt ja minu arvates on väga oluline inimestele seda kõike selgitada, sellest kõigest rääkida, seda seetõttu, et eh, avatus on reformide eeltingimuseks me peame seda tegema selleks, et me euroopaliku elustiili suudaksime säilitada, selleks et eh, me tõesti suudaksime tagada selle heaolu ka järgnevatele põlvedele ja ma pean ühte asja selgelt välja ütlema kui äh, keegi ei ole valmis muudatusteks, siis äh, tema jääb kaotajaks. me peame vaatama, milline on praegune Euroopa äh, julged poliitikud on viinud teatud piirkondades läbi reforme ja nendes piirkondades läheb inimestel paremini. Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikides me näeme seda kõige selgemalt alates äh, totalitaarse kommunistliku režiimi kokkukukkumisest äh, on äh, seal väga palju muutunud kolleegid nendest riikidest teavad paremini kui meie, kas me tuleme mm, lõunast või lääneriikidest, et paigalseis ei too kaasa edu, see toob kaasa tagasimineku avatus reformidele tähendab tulevikku, julgustagem inimesi äh, ja mm, julgustagem inimesi uut vastu võtma. kallid äh, kolleegid, ma tahaksin siin rääkida teisest äh, keskmisest mõttest või peamisest mõttest. reformid asjalikus Euroopas tuleb mõelda pragmaatiliselt. Euroopa on muutunud aga kõige kontekstis ka tehnilisemaks ja kui päris aus olla, siis äh, mina ei taha olla ainult pragmaatiline. mina tahan järgnevatel aastatel äh, mm, äh, rõõmustada ka oma Euroopa üle, ma tahan Euroopa tulevikku kujundada. mida ma sellega silmas pean? oma noorusajal, kui ma hakkasin huvi tundma poliitika vastu, lugesin ma Euroopa ideest, lugesin Euroopa asutajaisadest ja teise maailmasõja äh, varemete taustal olid inimesed, kes ütlesid, et äh, ma tahan kontinenti, kus on rahu, ma tahan kontinenti, äh, kus Äh, natsionalism ja äh, totalitarism on võidetud äh, mannert, mis läheb tagasi oma ajalooliste juurte juurde või et ma tahan mannet, kus ei ole piirikontrolle, kus on ühisturg, kus elatakse ähm, üheskoos mitmekesisuses ja seda kõike siis teise maailmasõja varemetel. ja toona unistasid nii parem- kui vasakpoolsed poliitikud mõeldamatust ja täna äh, me saame öelda, et eh, need inimesed on saavutanud võidu, nad on muutnud võimatu võimalikuks ja täna, kallid eh, kolleegid, meil on MIFID-i eh, dokument, meil on kuuspakk ja nii edasi, see kõik on väga oluline, aga kas sellest piisab? Euroopal on väga palju pakkuda. Ühendkuningriik näiteks Ühendkuningriik näiteks on parlamentaarse demokraatia koduriik Eh, ta kinkis selle mõtte eurooplastele. täna on eh, kogu Euroopa oma parlamenta-, parlamentaarse tar-, traditsiooni üle uhke ja Prantsusmaa eile tähistas oma rahvuspüha eh, võrdsus, õiglus, vendlus, inimõigused, siin töötati kõik need mõtted välja, eriti just naiste ja meeste võrdõiguslikkus Prantsusmaa on need mõtted äh, Euroopale kinkinud, täna on Euroopa uhke põhiõiguste harta üle, äh, Saksamaa reformatsioon, äh, riigi ja kiriku eristatus, Kreeka oma filosoofiaga ja Äh, Portugal, Hispaania, suured meresõitjate äh, riigid on äh, maailma avastanud, igal riigil on oma ajaloolised kogemused ja me oleme Euroopas väga palju saavutanud ja täna on need saavutused Euroopa ühine omand, meie Euroopas saavutasime seda, igaüks omalt poolt sellesse panustatud, panustades lugupeetud kolleegid, mina kujutan ette Euroopat just sellistele saavutustele tuginevana Ähm, kiriku ja riigivõimu äh, eristatus, äh, naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus ja nii edasi. ja äh, näiteks ähm, kes ütleb, et jah, me peame tegutsema, aga me peame ka äh, lapstööjõu kasuta- äh,, kaotama, kas seda teeb äh, Brasiilia või keegi teine, ei, meie Euroopa eurooplastena peame seda tegema. kes tõstab käe, kes ütleb, et me peame kliimamõjutuste vastu võitlema, kas seda teeb USA, Hiina, ei, meie eurooplastena peame seda tegema. ja kes mm, mm, tippkohtumisel mm, tuletab maailmale meelde, et konflikte tuleb rahumeelselt äh, lahendada, kas seda teevad venelased, USA, ei, meie eurooplastena peame seda tegema. ja seda äh, soovin mina äh, tänastele noortele Ähm, ma soovin, et ähm, Euroopa äh, oleks teadlik äh, oma väljakutsetest ka maailma areenil, äh, et Euroopa oleks ühine ja tegutseks ka väljaspoole Euroopa kodanikud peavad äh, tahtma olla eurooplased, äh, nad peavad olema juurdunud nendesse piirkondadesse, kust nad pärit on, nad peavad olema uhked oma riikide ja rahvaste üle ja nad peavad mõistma, et neil on Euroopasse midagi panustada selleks, et arendada kogu maailma. Euroopa panust on sellel maailmal vaja ning lõpetuseks, lugupeetud kolleegid, kas Euroopat äh, on võimalik armastada, Euroopal on erinevaid ähm, piirkondi, Toskaana ja nii edasi, Euroopal on kultuur, äh, kogu maailm tuleb meie muuseumidesse ja äh, tänane Euroopa kultuuristseen on väga rikkalik, rikkalikum kui kusagil mujal. Euroopa on ääretult rikas, mitmekülgne ja elav ja mina baierlasena, äh, sakslasena, eurooplasena tunnen siin kontinendil ennast väga-väga hästi, ma olen hea meelega eurooplane ja ma usun, et äh, ääretult oluline on äh, seda emotsionaalset poolt ka meie kodanikele edastada. kallid kolleegid, asugem nüüd tööle kõigepealt täna me peaksime andma Jean-Claude Junckerile tugeva mandaadi kaasa tema teele, selleks et ta saaks oma ülesannet hästi täita meie Rahvaparteina tahame äh, koos temaga tagada selle, et need äh, probleemid, mis inimestel Euroopas on, muutuksid väiksemaks, me tahame, et Euroopa oma ülesande lahendaks ning et Euroopa tõesti äh, mm, vastuseid annaks ja me tahame eh, tegutseda selliselt, nagu meie asutused tegutsesid. me tahame, et meil oleks ühtne Euroopa, ühendatud Euroopa, kes oleks eh, uhke oma päritolu üle, oma rahva üle, aga mm, kes oleks ka tänulik selle üle, et nad saavad olla eurooplased, aitäh! vielen dank herr weber! aitäh, härra Veber ja sotsialistide ja demokraatide nimel saab nüüd sõna härra Pitella. aitäh, härra president. härra president, lugupeetud härra Juncker, lugupeetud kolleegid. ma tahaksin oma kõnet alustada sellega, et ma viitan ühele piirkonnale, mis ei ole Euroopa Liidus, aga mis rohkem kui kunagi varem on äh, viimasel ajal olnud euroopalik. Gaza, Gaza äh, sektoris on sõda, kus äh, surnud on sajad inimesed, me peame me ei tohi oma silmi sulgeda selle sõja ees, me ei tohi ära pöörata sellest. sõda ei ole meist kaugel Süürias, Liibüas, Liibüa ei ole eriti kaugel äh, Itaaliast, aga sõda on ka Ukrainas ja Gaza sektoris. me arvasime, et äh, me oleme sõja endast kaugele äh, ära saatnud, aga see on tul tagasi tulnud ja vanad koletised ilmuvad jälle meie ette. tahaksin meenutada Srebrenitsat, ka seal oli sõda ja see sõda on see koletis ja sellest rääkis just ka kolleeg Weber ning see tuletab meile meelde Euroopa projekti sügavamat vaimu. loomulikult oleme Majandus- ja Rahaliit, me oleme ka Pangandusliit, aga me oleme ka midagi rohkemat. me oleme rahu soli- ja solidaarsuse projekt, rohkem kui kunagi varem peame me sellel ametiajal üritama luua abiprogrammi kaasasektori jaoks. Euroopa ei ole tema ise, kui me ei toeta rahuplaani. ma ütlesin ju alguses, et kaasasektoris on tuhanded inimesed hukkunud viis aastat tagasi oli siin saalis Jose Manuel Barroso ja kuude kaupa on kestnud see kriis, mille lõppu on paljud juba ennustanud. viis aastat hiljem aga me peame konstateerima, et meil on endiselt kriis. Euroopa on sügavas stagnatsioonis, meil on deflatsiooni oht, vaesus ja tööpuudus on suurenenud terve põlvkond on kaotanud äh, tulevikulootuse. president Juncker, te olete väga haritud äh, inimene ja te räägite väga tihti meie Euroopa mandri ajaloost. ma arvan, et ka, et ajalugu on oluline ja me peame mineviku vigadest õppima. Nendest vigadest, äh, mis selle kriisi põhjustasid. esimene vana viga tulenes kokkuhoiupoliitikast. me nägime seda juba aastal tuhat üheksasada kakskümmend üheksa. me oleksime pidanud edendama investeeringuid, me oleksime pidanud leidma majanduskasvu äh, tugevdamise võimalusi, me oleksime pidanud oma sotsiaalkaitset äh, tugevdama, aga selle asemel on meil olnud äh, raamatupidajalik nägemus, et investeeringud ähm, on vähenenud ja vähenenud on ka sotsiaalkulutused me ei ole oma majanduse kasvupotentsiaali ära kasutanud, keegi ei tahtnud äh, avaliku sektori kulutusi pidurdamatult äh, kasvatada, et inimesed sellest sõltuksid. me ei taha seda, me tahame hoopis mõistlikke avaliku sektori kulutusi, mis äh, inimesi toetavad. keegi ütles, et me peame oma eelarvet äh, korda tegema, aga ma küsin, et mis kord see on, kui noor inimene on töötu, kus see kord on? kui, kui vaesuse määrad järjest äh, suurenevad, kus äh, see kord on? kui meie eludes ei ole enam mingit korda. Te mainisite seda oma kõnes kõik reeglid, ka eelarvereeglid, peavad teenima meie kodanike huve, see on esimene õppetund ja teine õppetund, me sõltume üksteisest vastastikku Euroopas. me näeme, et finantsturud mõjutavad teisi turge. Need pagulased, kes praegu on Lampeduusal, mõne Ähm, aasta pärast äh, on Berliinis, äh, Roomas, äh, Londonis ja on seal vaesed. meil on vaja võtta vastutus selle eest, meil on vaja ühiselt tegutseda ning kolmas järeldus, mille me peame tegelema, tegema, on, et meil on vaja rohkem demokraatiat, me oleme sattunud sellesse kriisi ja me peame äh, seda endale tunnistama, me oleme sellesse sattunud sellepärast, et kümned tippkohtumised ei ole, ei ole andnud mingeid tulemusi. Nende tulemused olid ebaselged, meil on vaja tugevamat demokraatiat Euroopas. kui me teid täna toetame, härra Juncker, siis me teeme seda sellepärast, et me arvame, et te olete neist asjadest eelkõige õppinud seda, et meil on vaja rohkem ja tugevamat demokraatiat. viimastel aastatel oleme näinud Euroopas väikest revolutsiooni. esmakordselt on asi nii, et komisjoni president valitakse kodanike otsusele tuginedes ja tegemist on suure pöördega parlamentaarses demokraatias. tegemist on väga olulise sammuga. kui see parlament äh, ei oleks äh, nii otsustavalt tegutsenud, siis äh, me nii kaugele jõudnud ei oleks. härra Juncker, te tahate saada komisjoni presidendiks ja kui me täna teie poolt hääletame, siis me ei anna teile vabu käsi. mõned asjad, mida te mainisite oma kõnes, meeldisid meile Te rääkisite sotsiaalküsimustest, sotsiaal, sotsiaalsest turumajandusest, mis on teie südamelelähedane, tegemist on Euroopa sotsialistide ja demokraatide jaoks olulise asjaga. me teame, et te ei ole sotsialist ja me ei nõua teilt seda, et te peaksite hakkama sotsialistiks, ehkki iial ei peaks ütlema iial. Teie partei võitis valimised ja sellepärast olete nüüd komisjoni presidendi kandidaat järgnevatel kuudel nimetatakse volinikud ja pannakse paika tulevase komisjoni tegevuskavad. me ei anna järele, me tugevdame demokraatlikku kontrolli, mida parlament teostab komisjoni üle ja see ei saa olema pelgalt retooriline, vaid me tõesti tegeleme intensiivselt selle kontrolliga. tegemist äh, ei ole sellega, et äh, me teeks lihtsalt tühja sõnu, kui me räägime parlamentaarsest kontrollist. meie oleme tutvustanud oma prioriteete, nagu meilt nõutakse. me ütlesime, et me soovime rohkem investeeringuid majanduskasvu ja sotsiaalsesse Euroopasse ja et me soovime tegeleda immigratsiooniküsimustega. täna hommikul ja oma eelnevalt esitatud dokumendis pakkusite te välja vastuseid, mis olid meie jaoks veenvad. me palusime, et te esitaks ka konkreetsed arvulised näitajad. Te esitasite konkreetseid arvulisi näitajaid, aga nimetasite ka ühe tähtaja, kolmsada miljardit äh, ütlesite te uute töökohtade loomiseks ja te rääkisite veebruarist äh, kaks tuhat viisteist. Te rääkisite tööstuspoliitikast. ja seda mm, sõna pole ammu siin mainitud ning te ütlesite, et te tahate tööstuse osakaalu SKT-st suurendada kahekümne protsendini. Te räägite sotsiaalsest Euroopast, võitlusest sotsiaalse dumpingu vastu. Te rääkisite töötajate lähendamise direktiivist, ehm, et nii et põhimõt-, põhimõttest, et äh, sama töö eest samas kohas tuleks maksta sama palka. Äh, te rääkisite võitlusest äh, maksudumpingu vastu, ühtsest äh, ettevõtte äh, tulumaksumäärast ja finantstehingute maksust ning äh, Troika programmidest, mis Kreeka puhul on olnud väga kahjulik. Te rääkisite reformidest, äh, mis peavad hõlmama meie võitlust, kui tegemist on diskrimineerimisvastase võitlusega, milles on endiselt puudujääke. Te rääkisite noorte garantiist. tegelikult on see olnud asi, mille eest meie oleme võidelnud. me oleme uhked kõige selle üle, mida me oleme saavutanud ja sellepärast hääletame teie poolt. paljudes valdkondades on aga veel väga palju vaja ära teha, me oleme saanud selgust paindlikkuse küsimustes, te viitasite ülemkogu seisukohale selles küsimuses. ja me eeldame, et äh, majandus- ja rahanduse volinikuks nimetate te sotsiaaldemokraatide esindaja, aga sellest ei piisa, me ei jäta selles küsimuses teid rahule, sest need riigid, kellel on ambitsioonikad reformikavad, neid ei tohi lämmatada ähm, raamatupidajaliku lähenemisega, seal on vaja paindlikkust. paindlikkus peab teenima majanduskasvu ja rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiiv, no Euroopa naistel peab olema võimalus ühendada töö- ja pereelu. me oleks võinud veel väga palju rääkida oma arengumudelist, keskkonnaküsimustest, me tahame oma planeeti päästa, me tahame Euroopas olemasolevaid andeid edendada, mis on meie tõeliseks rikkuseks. me oleme truud vestluspartnerid, aga me oleme ka nõudlikud. kui tegevusetus ja konservatiivsus võidavad, siis viie aasta pärast on Euroopa vaesunud Euroopal ei ole mingit äh, nägemust ja Euroopa seisab oma äh, allakäigu ees, aga kui me oma jõud ühendame, siis on võimalik see, et tänu meie tööle tõuseb Euroopa e, ja temast saab vabaduse, solidaarsuse ühendus. tee, mida meie oleme käinud, võttes arvesse oma erinevaid ajalugusid. kui me teile usaldust avaldame, siis ärge kasutage seda kurjasti. me soovime teile teie teel palju edu. suur aitäh, härra Pitella ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna härra Kamal. härra Junker suured muutused ei toimu iseenesest, selleks on vaja juhti juhti, kes vaatab ettepoole, mitte tahapoole, juhti, kes äh, mõistab, milline on kahe tuhande viiekümnendate aastate väljakutsed, mitte äh, mineviku väljakutsed. meil on vaja juhti, kes äh, tahab koostööl põhinevat Euroopat, mitte tsentraliseeritud Euroopat. kui teie panete välja, tulete välja sellise tegevuskavaga, mis detsentraliseerib võimu ja nii edasi, siis me toetame teid, kuid kui teie tulete välja tagasivaatavalt, vaatama tagurliku eh, tegevuskavaga, siis eh, me pakume konstruktiivseid alternatiive. väga paljud vaatavad teie poole, et te eh, selgitaksite äh, oma tööd, sellised äh, küsimused nagu näiteks äh, raseduse sünnituspuhkus ja nii edasi, te nendel teemadel rääkisite ECR-ile mm, ühte asja ja teistele fraktsioonidele eelmisel nädalal teist asja. Te peate ütlema meile, mille eest te seisate, mida te usute, kuid reaalsuses teate nii teie kui ka meie, et tegelikult ei ole sellel mingit tähtust, tähtsust. kokkulepe on sõlmitud äh,, ja see valimine, äh, mis pidi lõpetama kõik äh, tagatoatehingud, äh, on osutunud kõige suuremaks tagatoatehinguks. Teie teate, et meie teame, et teist saab suure tõenäosusega järgmine komisjoni president ja härra Juncker, me soovime teile kõike head. kuid minu fraktsiooni liikmed ei saa teie poolt hääletada täna kahel põhjusel. esiteks sellepärast, et meie ei ole nõus selle protsessiga, mis teid siia on toonud. meie ei usu, et teil on üle-euroopaline mandaat, mis ulatub äh, kõikidesse kahekümne seitsmesse liikmesriiki ja teiseks, minu fraktsiooni liikmed ei ole veel veendunud, et teie olete õige mees juhtimaks Euroopa reformi. ma loodan, et järgnevatel aastatel te tõestate, et me eksime. kuid äh, see küsimus, mida ma teilt küsida tahan, on järgmine. kas teie tahate, et komisjon oleks, teie komisjon oleks viimane, mis kuulub vanasse ajajärku või äh, teie komisjon alustaks uut ajajärku? see on küsimus, millele te peate mõtlema. me tahame juhti, kes liiguks eemale kõrvale ähm, sellest põhimõttest, et äh, parem eelarve on suurem eelarve. Äh, meil oleks vaja eelarvet, mis lihtsustaks investeeringuid taristutesse, äh, teadusuuringutesse, arendustegevusse, meil on vaja elavat majandust, mis meie lastele tulevikku üles ehitaks, meie lapsed ei peaks pärima mineviku suuri võlgu. selle asemel, et keskenduda sellele, kuidas omavahenditest raha koguda, peaksime me arutama seda, kuidas maksumaksja raha paremini kulutada ja seetõttu minu fraktsioon tahab tahaks pühendatud volinikku näha, kes tegeleks eelarve kontrolli küsimustega. meil on vaja sellist juhti, eh, eh, kes aitab eh, uue ajajärguga sobiva ühisturu paika panna. kaheksa aastat pärast teenuste direktiivi ei ole veel ühtne turg reaalsus, miks me ei ole näiteks digitaalettevõtetega maha istunud ja küsinud, millised on eh, tõkked, mis nende ees on, meil on vaja ühtset turgu kõigi jaoks, vaadakem näiteks energiaturgu, me peame ühtselt eh, siit tõkked eemaldama, me peame edendama energiatõhusust, me peame tagama investeeringud energiaturvalisusesse, meil on vaja uusi energiaallikaid äh, selleks, et äh, vähendada meie sõltuvust äh, Lähis-Ida ja Vene režiimidest. meil on vaja sellist juhti, kes tõesti tagaks meil kaubanduse arengu ja sellised rahvusvahelised poliitikad, mis oleks uuele ajastule sobilikud, jah, meil on vaja avatumad, avatumaid ja läbipaistvumaid leppeid kiiresti arenevate majandustega, aga meil on ka rahvusvahelisi programme vaja selleks, et Äh, edendada mm, omandiõigussuhteid, et luua töökohti äh, inimestele nende kodupiirkondades, meil on vaja juhti, äh, et meil oleks parem regulatsioon, mis sobiks uude ajastusse. meil on vaja, et te räägiksite erinevate suuruse ettevõtetega ja küsiksite neilt otse, mis takistab neil töökohtade loomist, mis takistab neid kasvamast ja meil on vaja sellist juhti, eh, kes tegeleks Eurotsooni eh, peamiste nõrkustega. Eh, meil on tootlikkuse erinevused, mis tekitab töökohtade kao ja nii edasi. ja me oleme näinud, et koorem on pankadelt äh, läinud maksumaksjate mm, õlule meil on vaja sellist juhti, kes tegeleks sisserände küsimusega, kes taastaks inimeste usu vaba äh, liikumise põhimõttesse, äh, mis puudutab neid töötajaid, kes tahavad töötada teistes, erinevates riikides, kuid samas tuleb austada kõikide äh, liikmesriikide õigusi. me peame arvestama nende liikmesriikidega, kes kaotavad oma helgeid päid teistele riikidele. härra Juncker, täna ma olen välja toonud ainult mõningaid aspekte, kus on vaja juhti, ähm, kes äh, looks meile Euroopa, mis äh, sobiks äh, tulevikku, ähm, mitte minevikku. meil on vaja juhti, kes tegeleks meie valijate kõhkluste ja kahtlustega, meil on vaja juhti, kes täidaks inimeste soovid ja ootused tulevikuga seoses. ja kolmandaks, härra Juncker, minu fraktsiooni liikmed ei saa teie poolt hääletada seetõttu, et Eh, eh, ei saa, ei saa hääletada teie poolt, kuid eh, kui te panete, tulete välja sellise tööprogrammiga, mis vaatab tõesti ka tulevikku ja tegeleb tuleviku väljakutsetega, siis me toetame teid kindlasti tulevikus, aitäh. suur aitäh, härra Kamal ja ALDE fraktsiooni nimel saab nüüd sõna härra Verhofstadt. Äh aitäh, äh, president, ma arvan, et me võime öelda, et tegemist on ajalooliselt tähtsa päevaga ja see ei ole lihtsalt sõnakõlks ma arvan, et me tõesti praegu valime Euroopa Komisjoni presidendi ja ei tee enam nii nagu varem, kus me lihtsalt kiitsime heaks nõukogu valiku. seekord me os osalesime selles valikus, kallis Jean-Claude seekord olid tegelikult valijad need, kes äh, otsustava sõna ütlesid ning ma arvan, et kui me härra Junckeri täna ametisse kinnitame, siis me võime äh, jah, avalikult välja öelda, et teatud äh, osale siin kojas äh, istujatest on äh, see raske, aga kui me seda teeme, siis me igaveseks paneme aluse tõelisele Euroopa demokraatiale, kus valijad on need, kes otsustavad, mis juhtub. kolleegid, kolleegid, ja ei ole sugugi juhus, et selline asi nüüd juhtub, see on meie pika Äh, töö tulemus, see on konvendi tulemus, kahe tuhande kümnendal aastal äh, juba panime sellele aluse, ma tahaksin öelda, ja tulemus on ka, see on ka tingitud sellest, et terve rida parlamendisaadikuid olid väga visad ja tahaksin mõnesid neist ka täna mainida, Andrew Duff ja Elmar Brokk. Andrew enam siin kojas ei ole, aga Elmar ilmselt on siin alati. aga aga ükskord teda siin ometigi ei ole, tavaliselt on ta alati kohal, kohal kakssada kuuskümmend kolm aga eh, nad omavahel ikkagi võitlevad selle üle, et kes konvendis selle ettepaneku eh, välja mõtles, et eh, tuleb eh, parlamendil lasta komisjoni president ametisse valida. niisiis, minu esimene sõnum täna, Jean-Claude, ei ole mõeldud niivõrd sulle. Eh, minu sõnum on mõeldud neile saadikutele, Äh, peamiselt suurte fraktsioonide saadikutele, kes kavatsevad sinu vastu hääletada. Äh, tahaksin neile inimestele kahes suures fraktsioonis öelda ja võib-olla ka mõnedes teistes fraktsioonides, et kui te seda teete, siis te äh, olete ühel nõul Euroopa vastastega te veate oma valijaid alt, sellepärast et valijad palusid, et nende valik ja valiku nad tegid, selleks oli härra Juncker, et sellest valikust ka kinni peetakse. ja minu arvates tänase päeva iroonia seisneb selles, et Eh, just täna eh, Euroopa-vastased eh, või, või sellised inimesed nagu härra Kaval ei anna valijatele võimakult ja armastavad tagaruumitehinguid, härra Cameronile sellised tehingud väga meeldivad, nii et, et kui me täna hääletame teie poolt, siis me anname ka teile oma toetuse, sest te olete toetanud väga paljusid meie ideesid ja te olete toetanud mõtet, et me peame lõpetama äh, selle äh, jutu, et meil tuleb valida äh, majanduskasvu ja säästumeetmete vahel. siin ei ole mingit valikut, kõik teavad, et meil on mõlemat vaja ning ma usun, et pärast viit aastat te ometigi juhite sellist komisjoni, mis teeb mõlemat, pöörab tähelepanu eelarvedistsipliinile ja teiselt poolt ka majanduskasvule, sellepärast et me teame, et ilma ilma eelarvedistsipliinita, ilma stabiilsuspakti reeglite austamiseta ei ole majanduskasv keskpikas perspektiivis võimalik ja me peame sellega leppima. ning teisalt me teame samuti, et kui me soovime majanduskasvu, siis me peame minema kaugemale eelarvedistsipliinist. meil on vaja majanduskasvu paketti, nii eh, nagu sa oma programmis ka välja oled pakkunud. teine põhjus, härra Juncker, miks me oleme teie programmiga rahul ja miks me teid toetame, on see, et te räägite seaduslikust rändest, lõpuks ometigi on keegi hakanud sellest rääkima, Euroopa Liidus on see pikka aega olnud keelatud teema ning samuti te räägite väärtustest. Te ütlesite, et nimetate ametisse voliniku, kes hakkab vastutama õigusriigi eest. ühes asjas pean teile aga vastu rääkima Äh, milles iganes ka ei ole äh, riigiõiguslike süsteemide mitmekesisus, äh, põhiõigused on põhiõigused. me ei saa nende üle haruldada, kui on olemas põhiväärtused, siis peavad kõik neist kinni pidama, millised ei oleks ka nende põhiseaduslikud traditsioonid. ning kolmandaks Äh, te lubasite äh, ja, ja see oli meie jaoks väga oluline lubadus, te ütlesite, et äh, üritate saavutada tõelise sooliselt tasakaalus komisjoni ning loodame, et see eesmärk teil tõesti ka õnnestub saavutada. lõpetuseks, härra Juncker, tahaksin teilt paluda kolme asja. kui te hakkate komisjoni juhtima, siis kolm asja, mida me teilt ootame Te olete, me tahame tagasipöördumist ühenduse meetodi juurde, sellepärast et need valitsustevahelised kokkulepped meil on olnud juba viis aastat ja see ei ole väga hea näide hästi juhitavast Euroopast. teiseks, ja see on minu kõige olulisem nõue, ärge käituge nagu teie eelkäijad, kasutage oma algatusõigust ärge hakake helistama Berliini, Pariisi, Londonisse ja Roomasse, enne kui te õigusloomealase paketi kokku panete tehke äh, seda sellepärast, et komisjon on valmis tegema, julgeb selliseid asju teha ja mitte sellepärast, et äh, üle, et nõukogu on juba otsustanud, ärge kuulake kogu aeg nõukogu äh, kuulake mõnikord ka Euroopa Parlamenti, sellepärast et me oleme institutsionaalsel tasandil võrdsed. ning lõpetuseks, looge jälle Euroopa jaoks visioon, meil on seda vaja Äh, kui te näete, kui palju on inimesi, kes on äh, Euroopas äh, eksinud, sest neil ei ole enam visiooni. ainult läbi suurema integratsiooni õnnestub meil kriisist välja pääseda, täpselt nii nagu tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel ja härra Juncker, kui te nii teete, siis meie toetame teid kõike, kõik kuuskümmend kaheksa meie fraktsiooni saadikut toetavad teid, aitäh! suur aitäh, härra Verhofstadt ja nüüd saab ühendatud vasakpoolsete nimel sõna proua Zimmer. suur aitäh, lugupeetud president, austatud härra Juncker. ma tahan öelda, et see üleüldine eufooria, eh, mis on seotud selle ajaloolise päevaga, Äh, on midagi, millele ma tahaksin nüüd mõned tõrvatilgad sisse puistata äh, ja seda ma teen sage-, tage-, sageli ka vastumeelselt, niisiis äh, sellist vasturääkimist, aga ma usun, et Euroopa Parlamendi valimised äh, Äh, jah, ma arvan, et sellega seoses me peaksime mm, panema paika ka selle, et äh, kes äh, peaks olema Euroopa Komisjoni presidendi kandidaat, aga ma tahan öelda, et ei eufooriale, me oleme alles selle protsessi alguses, seda sellepärast, et viimastel nädalatel ja kuudel on liiga vähe veel ära tehtud selleks, et öelda, et see kõik on nüüd tõeliselt demokraatiline, demokraatlik protsess ja nii edasi, meil, nad on siin rääkinud sellest, et eh, siin on saavutatud suur võit eh, ja samas on räägitud ka seda, et demokraatiat on vähendatud, eh, et siin nüüd hautakse välja kandidaate po-, erinevatele positsioonidele, erinevatele ametikohtadele, mina leian aga, et siin on demokraatia äh, äh, selline, et meil on vaja seda alt üles üles ehitada ja me peame vaatama täpsemalt, milline on valimistulemus, ei ole õige see, et konservatiivid nüüd valimise võitsid. üle kolme poole korra rohkem inimesi Euroopa Liidus ei valinud konservatiive ja ma räägin siin nendest eh, kes ei eh, läinud eh, näiteks valima ja eh, ka nendest, kes otsustasid, et nad tahavad minna riikide mm, natsionaalküsimuste juurde ja mina leian, et see on väga ohtlik ja see muudab demokraatiat. me kõik ja see on tegelikult ju tõsi. me kõik kaotasime selle, need valimised ma räägin nendest inimestest, kes tahavad Euroopat näha solidaarsuse Euroopana, ühtse Euroopana, rahujõuna. Ma räägin nendest, kes tahavad, et Euroopa mängiks välispoliitikas erinevat rolli, tugevamat rolli. ja Ähm, mm, ma räägin siin Euroopast, äh, kes äh, või mis on inimestele lähedane, aga kahekümne viiendal mail äh, muutus siinkohal midagi ja siinkohal ma tahan hoiatada neid, kes on väga eufoorsed seoses valimistulemustega. ja meil on vaja sellist Euroopat, mis oleks kõikidele kodanikele mõeldud. see sõnum mis eh, eelnevatel nädalatel ja kuudel ja aastatel ja ka valimisvõitluse ajal edastati, oli selline, et alternatiivi ei ole. et eh, ei ole eh, alternatiivi jäikadele eelarve vähendamistele, ja sotsiaalmudelite muutmisele, et ei ole alternatiivi deregulariseerimis, deregulariseerimisele, ähm, standardite vähendamisele ja nii edasi ja see Äh, tähendab seda, et äh, endise Briti peaministri äh, mantrat alternatiivi pole, elustati taas ja need inimesed, kes tahtsid teistsugust sõnumit edastada, nemad ei olnud edukas ja meil on väga suur väljakutse sellega seoses, teie, härra Juncker, Mm, teile ma ütlen, et valimistulemust tuleb kasutada intensiivselt, teie peate äh, mõtlema sellele, milline peab olema Euroopa äh, Komisjoni poliitika ja kas see pilt, mis meist ähm, jääb, on selline, et jaa, äh, et me jätkame nagu varem, nii ei saa. meie äh, ootame teilt selgeid vastuseid äh, me taha, meie ei ole rahul sellega, et äh, troika äh, peaks muutuma demokraatlikuks instrumendist, mida see tähendab? Äh, see võib tähendada, et lihtsalt parlamendid kaasatakse, ähm, aga ähm, see ei sellest ei piisa, mm, kui inimeste elusid hävitatakse, siis see ei ole demokraatia. meie tahame, et äh, vastutus mm, võetaks, ähm, me tahame teada, millised on teie vastutusalad ja milline on komisjoni vastutus Troikas, näiteks ka seoses võlgadega, ähm, võlgade hindamisega, võlgade vähendamisega, kuidas te sellega tahate ümber käia? Eh, te äh, rääkisite palju sellest, et äh, te tahate sotsiaalseid küsimusi tähelepanu alla rohkem tuua ja äh, see on hea, aga me oleme seda viimastel aastatel väga-väga sageli kuulnud, me tahame konkreetselt teada seda, kuidas te seda kõike teha tahate Te räägite miinimumpalgast liikmesriikides, meie arvates ka väga tähtis, aga kas me äh, räägime siin miinimus äh,, miinimumpalgast, mis tõesti ähm, vaesust ära hoiab, kas me räägime sotsiaalsetest äh, õigustest, mis tõesti vaesust ära hoiavad ja ma kohe lõpetan, äh, viimane märkus, te olite meie fraktsioonis ka, te vastasite osadele küsimustele, osadele mitte, aga äh, pidevalt toodi välja see, et teie teilt äh, kui komisjoni juhilt me ootame seda, et te Euroopa Liidu mm, siseste probleemidega tõesti ka tegutseks. näiteks vaatame Küprose probleemi kes, kui mitte teie, peaksite sellega tegelema? Äh, president sekkub, palun lõpetage, proua Zimmer oma sõnavõtte Ukraina, Venemaa eh, ja nii edasi. Eh, me toetame teid nendes küsimustes, meil on vaja sellist eh, Euroopat, mis kõigi riike kaasaks, meil ei ole vaja uusi lõhestusi. täna te meie häält ei saa, härra Juncker, aga see, mida teie teete, seda me mõõdame igapäevaselt ja Äh, proua Zimmer, äh, palun lõpetage oma sõnavõtt, palub härra president. ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna härra Lamber. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, kui kakskümmend seitse miljonit meie kodanikku e, ei ole mitte ainult äh, töötud, vaid äh, neil ei ole ka mingit perspektiivi ja kui äh, kümme protsenti meist omavad äh, kuuskümmend protsenti Euroopa kollektiivsetest rikkustest äh, ja veerand eurooplastest on vaesed, siis äh, meie eksistents on tõesti ohus. lugupeetud kolleegid, kui kliima halveneb nii, et, et temperatuurid tõusevad rohkem kui kuue protsendi võrra, kui kolmekümne viimase aastaga on kasutatud ära väga suur osa mitteuuenevatest äh, ressurssidest, kui väga suur osa äh, looduslikust äh, mitmekesisusest on välja suremas, siis on ohus meie ühiskond. lugupeetud kolleegid, kui demokraatlikult valitud valitsused pidevalt alluvad finantsturgude šantaažile ja ja e, suurte finantskontsernide e, šantaažile, kui kui mittevalitud e, isikud koostavad pidevalt seadusi, mis kohalduvad kõigile, kui meie privaatsus ja eraelu on ohus, siis on ohus demokraatia ning lugupeetud sõbrad, meie aeg on loet-, väga vähe, loetud ning äh, kas teie, Jean-Claude Juncker, olete tõelise maksuliidu äh, president, sest äh, meil ei ole võimalik midagi teha, kui meil ei ole piisavalt sissetulekuid. kui tuhat miljardit maksutulu pidevalt lähevad kaduma, siis meie riigi rahanduse jätkusuutlikkus on tõesti ohus. ei ole mingit äh, ühisraha, kui meil ei ole maksunduslikku solidaarsust äh, selles liidus aitäh aplausi eest, ütleb kõneleja. kas teie olete inimene, kes toetab sotsiaalset liitu, sotsiaalset liitu, mis asendab konkurentsidogma sotsiaalse kaitsega, kes asendab selle meie sotsiaalsete süsteemide ühtlustamisega, et meil oleks mm, ühtne miinimumpalk ja see Refiti programm, mis on ette nähtud bürokraatia vähendamisele, aga tegelikult äh, tähendab see meie sotsiaalnormide õõnestamist. kas, äh, kas te tõesti olete inimene, kes äh, arvaks, et meie uuenevad energiaallikad ja äh, energiavõrgustik äh, teeksid äh, Euroopast majanduse ökoloogilisemaks muutmise tšempioni. kas te olete tõesti see, kes teeb eurooplast ühel häälel kõneleja, keda Vladimir Putin lihtsalt välja ei naera? ja lõpetuseks esitaks küsimuse, mis tundub mulle eriti oluline. kas te olete inimene, kes tegeleb äh, mitte ainult Euroopa institutsioonide demokraatlikumaks muutmisega või, vaid ka Euroopa taasdemokratiseerimisega, see on see küsi-, mille meie kodanikud praegu küsimärgi alla seavad ja see ei käi kas te hoolitsete selle eest, et mitte ainult Euroopa Parlament, vaid ka liikmesriikide parlamendid kaasatakse uuesti otsuste langetamisse et alati, kui tegemist on oluliste küsimustega, kaasatakse äh, erinevaid osapooli, et meie kodanikud oleksid kaasatud, äh, meil on vaja tõepoolest palju suuremat osalust demokraatia puhul ja loomulikult on oluline äh, saata lobi, lobistid sinna, kus nad tegelikult peavad olema, et nad ei saaks osaleda õigusaktide väljatöötamisel. kui te seda teete, ma olen jälginud äh, teie tegevust majandus- ja rahanduskomisjonis, me ei ole alati ühel meelel, aga üldiselt me usume teid. aga me peame vaatama ka, kes teid toetavad. Äh, kolm peamist parteiperekonda, kes teid äh, väidetavalt toetavad, on need parteiperekonnad, kes on Euroopas juba kümneid aastaid olnud äh, võimul. kui nad oleksid tahtnud midagi muud teha, siis me oleks seda juba näinud. ja ma tahaksin öelda ka midagi, mida ma kuulsin eile Mario Draagilt. mina kuulsin Mario Draagilt ainult seda, et struktuurireformid, vaja on vähendada äh, äh, kulutusi ähm, tema jaoks Need asjad, mis kahekümne viiendal mail toimisid, ei ole üldse olulised ning lõpetuseks tahaks öelda, et me oleme siin lõhestunud. paljude meie jaoks see mehhanism, mis teid siia täna on toonud, ei ole kooskõlas äh, demokraatliku Euroopaga Äh, siin ei ole mõtet rääkida äh, sellest, et, äh, et Euroopa Liit on muutunud demokraatlikumaks selle tõttu, aga tegemist on sammuga selles suunas, sellepärast paljud meist tahavad ka teid toetada, aga õige on ka see, et suur osa meist ei usalda teid, ei usalda neid, kes teid toetavad ja kui te olete ja, ja ei usu sellesse, kas te olete võimeline läb, radikaalseid äh, muutusi läbi viia. kuidas sellega on? alati, kui teie komisjon äh, tuleb välja ettepanekutega, mis vastavad meie väljakutsetele, mis näevad ette selle, et Euroopas saab jälle jagatud äh, jõukuse koht äh,, toetame teid. aitäh! suur aitäh, härra Lambert ja nüüd EFDD fraktsiooni nimel saab sõna härra Farage well,. aitäh, tere hommikust kõigile. kui tegemist on Euroopa demokraatiaga, nagu me siin täna kuulsime, siis peaks küll ümber selle asja üle jälle uuesti mõtlema me kuuleme, et valimiste tulemusena on härra Juncker kandidaat. ma võin öelda, et Ühendkuningriigis peaaegu mitte keegi eh, ei teadnud, kui nad eh, hääletasid, eh, mida selle kandidaadiga peale hakata. ma võin teile kinnitada, et teie valid, valijad teie riikides tegelikult ei teadnud ka, milline see protsess täpselt välja näeb. härra Junckeri nime ei mainitud mitte ühelgi valimissedelil ning äh, kogu see lugu on olnud lihtsalt üks kohutav äh, segadus. Äh, kaotaja härra Schulz saab lohutusauhinna, ta valitakse teist korda järjest parlamendi presidendiks. tegemist on lihtsalt te teesklusega, me jätame mulje, et demokraatia suureneb jah, äh, mind tahetakse küll maha karjuda, aga ärgem unustagem seda, et Euroopa Parlament äh, jah, tõesti on valitud institutsioon ja tõepoolest me saime öelda, kas Junckerist saab komisjoni president või ei, aga mõelgem äh, selle kõige taga olevale protsessile. meil kõigil valiti valida ja meile saime ühe kandidaadi, see meenutab nõukogude aegu demokraatia peaks tähendama siiski, et valik on rohkem kui ühe kandidaadi vahel, aga palju hullem kui see on minu arvates see, et tegemist on salajase hääletusega kuidas pärast Euroopa Parlamendi valimisi äh, ütleme oma valijatele, kuidas keegi meist hääletas. Teile, härra Schulz, parlamendi presidendina ütleksin ma, et parlament ei peaks salaja hääletama. Äh, see, et meid on siia avalikult inimesi esitama valitud, tähendab ka seda, et me peame oma tegevuse eest aru andma oma valijatele. minu arvates on äh, see Äh, valijate solvamine, et me peame salaja hääletama äh, äh, ma arvasin, et pärast seda, kui euroskeptitsism on saatnud edu, midagi muutub, aga Brüsselis ilmselt mitte midagi ei muutu. härra natukene üritas jah, üritas teie kandidatuurile vastu olla, aga Äh, tal oli äh, Suurbritannias valitsuse äh, koosseisu muutmisega tegemist ja seetõttu ei juhtunud see läbi, ei läinud see läbi, sellepärast et proua Merkel tegi talle ära, sest mida Merkel ütleb, nii Euroopas juhtub. niisiis jah, meil on nüüd kandidaat, aga jah, härra Juncker, te olete päris kena inimene ja teil on üsna hea huumorimeel nende inimeste kohta, keda ma siin Brüsselis olen kohanud ning ei ole mingit kahtlust, et te olete hea poliitik ning viimastel nädalal nädalatel, kui te olete käinud äh, fraktsioonides, äh, olete isegi suutnud inimesi natukene muuta. Te ütlesite, et te ei usu Euroopa Ühendriikidesse, et te ei usu ühtsesse Euroopa identiteeti. aga mina pean ütlema, et kui ma seda kuulsin, siis ma seda ei uskunud. ning täna te tõestasite, et jah, tõepoolest, äh, te olete tagasi Vana-Euroopa ideede juures. Te rääkisite härra Delorist, et see on teie, tema on teie kangelane. jah, teie vaatenurgast ma saan sellest isegi aru. aga te rääkisite ka härra Mitterrandist ja härra Koolist kui kui äh, teie kangelastest mina arvasin, et sõjakollaborist ja keegi, kes äh, Saksamaa poliitikat juhtis ja oli seotud suurtesse rahastamisskandaalidesse, ei peaks olema need inimesed, kes on meil siin äh, kaasaegse Euroopa vooruse verstapostid. Te rääkisite sellest, et meil on vaja ühtset välispoliitikat, ühtset julgeolekupoliitikat. Te rääkisite sellest, et meil on vaja ühtset energiapoliitikat. selge on aga see, et te jätkate seda protsessi, äh, mis siiani on toimunud, nimelt võimu tsentraliseerimist ja see ei ole üllatav, huvitav, sellepärast et kakskümmend aastat olete te olnud üks võtmetegijaid kogu selles protsessis, mis äh, lihtsalt on demokraatiasse põlgusega juhtunud ja minu arvates parim näide on teie tsitaat äh, Prantsuse põhiseadusreferendumist, kus te ütlesite, et kui tuleb jah, siis läheme edasi ja kui öeldakse ei, siis ütleme jätkame. kuidas see kõlab? Äh, mida see tähendab demokraatiast ja Eh, jah, teie, te ütlete, te olete Euroopa projektile pühendunud eh, aga kui asjad tõsiseks lähevad, siis te hakkate valetama. nii et, et minu arvates olete te paljuski suurepärane kandidaat paljude inimeste jaoks siin kojas ja mul ei ole mitte mingit kahtlust, et teid ametisse nimetatakse aga meil palutakse hääletada Brüsseli oma inimese poolt, kes on alati olnud osaks nendest äh, tagaruumitehingutest ja ma pean ütlema, et meie fraktsioon ülehääle, ülekaalukalt ütleb teile ei, meie ei soovi, et asjad lähevad nii nagu alati, meie soovime tõelisi muutusi. oma sõnavõtu lõpus te ütlesime, ütlesite, et aeg ei ole revolutsiooniks. mina tahaksin äh, teile öelda, et revolutsioon on juba toimunud, äh, lausa riigipööre on toimunud äh, rahvusriikide demokraatia suunas. aga inimesed pole sellest aru saanud. inimesed ei saanud aru, mida nendega tehti ning need valimised eh, jah, eh, võib-olla euroskeptikutel siin kojas ei ole tõesti veel enamust, aga ärge arvake, et asi on läbi, suurem osa eurooplastest ei soovi Euroopa riiki, nad ei soovi Euroopa Komisjoni täidesaatva võimuorganiga, ei soovi Euroopa lippu ja ei soovi Euroopa hümni niisiis, eh, kui teid valitakse, siis naudin järgmise viie aasta jooksul teiega võitlemist ja mitteühinenud saadikute nimel saab nüüd sõna proua Le Pen. kahekümne, praegu on sõna proua Le Penil. palun istuge ja sõna on kolleeg Le Penil härra kolleeg, palun istuge. Teil ei ole sõna. sõna on praegu proua Le Penil. palun, proua Le Pen. kahekümne viiendal mail Euroopa rahvastel. palun lõpetage istungi segamine, muidu ma pean teil paluma lahkuda. härra kolleeg. härra kolleeg viimast korda kutsun ma teid üles rahunema. palun, palun lahkuge saalist, ütleb härra president. lugupeetud saadik, te lahkute nüüd saalist. palun äh, saatke äh, härra saadik saalist minema. härra saadik, palun lahkuge saalist. kahekümne viiendal mail üks hetk, äh, proua Le Pen. Äh, lugupeetud saadik Papadakis, palun lahkuge saalist. Te ei tohi siin niimoodi äh, istungit kulgu segada. Te võite hääletamisele taga, hääletamiseks tagasi tulla, aga praegu palun ma teil saa-, saalist lahkuda. ja okei okay,, vielen Dank aitäh, proua Le Pen, teil on nüüd sõna. aitäh. kahekümne viiendal mail Euroopa rahvaste ärkamine äh, hakkas äh, meie mandrit äh, üles raputama. paljud meie rahvastest valisid väga selge sõnumi väljasaatmise. jah, kallid ka, kaasmaalased, me äh, valisime väga selge sõnumi väljasaatmise, ei Brüsseli Euroopale, ei äh, se senisele poliitikale, ei massiis-, äh, massilisele immigratsioonile, ei meie identi-, identiteedi lahustamisele, ei Euroopa Liidule. Euroopa Liit on muutunud surmavaks projektiks, millest rahvad ära pöörduvad aga siin äh, erinevad äh, oma privileegide kaitsjad, kes äh, soovivad äh, senist süsteemi kaitsta, kes on äh, valmis igasugustele kompromissidele minema. aitäh, et te meile seda jälle näitate, aitäh, et te kaitsete neid huve, mis ei, ei ole meie rahvaste huvid äh, ähm, Nad on äh, näidanud, et nad pööravad selja sellele sõnumile. ma ei räägi siin äh, sotsialistidest ega ähm, Aldest, tegemist on lihtsalt palgasõduritega, äh, tegemist on jälle äh, tavapärase kohtade jaotamisega, igasuguste äh, selle eiramisega, mida rahvad on öelnud ähm,. Rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid jagavad tavapäraselt äh, pirukat, mina äh, hääletan sinu poolt siin, sina hääletad minu poolt seal. ärge pange meid uskuma, et Euroopa rahvad Euroopa valimistel oleksid valinud äh, Jean-Claude Junckeri või Martin Schulzi komisjoni etteotsa kumbagi neist Euroopa riikides ei tunta, nad ei esinda kedagi, nad ei kehasta kedagi. härra Juncker, te olete jõudnud äh, sellise institutsiooni etteossa, mida Äh, mille puhul eitatakse igasugust äh, legitiimsust. Te ei ole kodanike poolt valitud, te ei ole mitte kuidagi valitud äh, ei prantsuse rahva poolt ega mitte ühegi teise rahva poolt. nii et teil ei ole mingit alust, kui te väidate, et te soovite juhtida meie kodanike elu. komisjon on mittelegitiimne ja te kaitsete selliseid huve, mis äh, korrumpeerivad äh, teid järjest rohkem. tegemist on demokraatia eitamisega. härra Juncker, ma mäletan äh, üheksakümne neljandal aastal ühte teie poolt välja öeldud lauset, meie võtame vastu otsused, me viime need ellu ja siis ootame, mis toimub. et kui keegi ei protesteeri, kui mingeid äh, äh, meeleavaldusi ei ole, siis äh, enamus inimesi ei saa arugi, mis toimub ja me jätkame, kuni ei ole enam võimalik tagasi pöörduda. milline ülestunnistus ja milline küünilisus. kui me asendame nüüd härra Barroso ja asendaks teid härra Schulziga, siis ei oleks mingit vahet tegemist on ohtliku föderalistliku utoopiaga. Ähm, mida, mis tähendab lihtsalt seda, et meil on vähem demokraatiat ja meie identiteet lahustub. Te olete teid on pandud äh, sellele kohale, te juhite maksuparadiisi. nii et palju õnne, härra Juncker tõesti, teid on väga palju edenda-, edutatud. nii et meie võitleme föderalistide vastu, me võitleme nende vastu siin ja oma koduriikides, me võitleme seda suurema energiaga, kuna me iga päev näeme, milliseid edusamme me tegime oma koduriigis. Prantsusmaal ja teistes riikides on patrioote järjest rohkem. Neid äh, julgustavad äh, valimistulemused äh, järjest uutel valimistel ning me ootame ainult seda, et me näeme, et teie komisjon ja kogu euroopalik äh, tehnokraatlik struktuur saadetakse ajaloo kolikambrisse ja meie hääletame teie vastu. teadke, et meie jälgime teie pahategusid kõige tähelepanelikult. meie esindame rahvast ja meie oleme selle projekt, kahjuliku projekti vastu, mida Euroopas üles ehitatakse. Te olete jälgimise all, nagu kõik need, kes äh, äh selle struktuuri eest ho äh, hoolitsevad. nii et äh, me jälgime teid äh, pidevalt ja tuletame teile seda pidevalt meelde. Äh, suur aitäh ja nüüd saab sõna taas härra Juncker, palun. Äh, president, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, äh, kõigepealt tahaksin tänada kõiki neid, välja arvatud mõned, kes sõna võtsid selles arutelus ma kuulasin väga tähelepanelikult seda, mida teil öelda oli. ma Äh, olen äh, poliitikas juba olnud väga pikka aega ja kogu oma poliitiku karjääri jooksul olen alati kuulanud parlamenti, sealhulgas ka Euroopa Parlamenti. ma äh, olen aastate jooksul parlamendiga sageli kohtunud, siinseid arutelusid kuulanud, nii et aitäh kõigile, kes sõna võtsid ma sain väga hästi aru, et kui ma kõigi erakondade programmidega arvestaksin, siis eh, kiidaksid kõik minu kandidatuuri heaks, aga mina siiski eh, tahaksin äh, jah, arvestada teie soovidega nii palju kui võimalik. ma olen väga hästi aru saanud, et parlamendis toimub hääletus salaja, salajane hääletus ning ja ma saan sellest aru, et härra Farage ei taha, et tema valijad saaksid teada, et ta minu poolt hääletas. niisiis. niisiis, salajane hääletus on jah, üks järeleandmine, mida te härra Farage'ile teete Äh, jah, äh, suur aitäh, äh, proua Le Pen, et te ei hääleta minu poolt. Ähm, ma tõesti ei tahaks seda, et te minu poolt hääletaksite. suur aitäh, et te minu poolt ei hääleta aitäh ja me oleme lõpetanud isegi varem kui ette nähtud, nii et äh, äh ja me nüüd palume, et kolleegid oma ruumidest ja, ja saa-, ja baaridest siia tuleks, me saame isegi varem hääletamist alustada, nii et teeme nüüd kümneminutilise pausi ja kaksteist kakskümmend viis jätkame istungit hääle-, valimisega